Buongiorno, kolleeg! tere päevast, kolleegid! palun äh, istuge kohale, härra äh, Rübih on palunud äh, sõna protseduuriliseks küsimuseks. tänan, härra president! ma tahaksin äh, Euroopa Parlamendis tuua komisjoni äh, esimeest äh, õnnitleda jätkusuutliku energiaauhinna saamise puhul. ta on siin äh, tribüünil praegu ja palun talle aplodeerida. Grazie, grazie, onorevole. aitäh, härra Rüübich. loomulikult me Äh, ühineme selle aplausiga, mis siin just kõlas ning nüüd tahaksin anda sõna proua Morgantile, palun. aitäh. kui võimalik, siis ma teeksin ettepaneku, et me mälestame minutise vaikuse hetkega äh, kruiisilaeva Concordia hukkunuid tegemist on siis äh, laevaga, millega juhtus õnnetus Toskaanias Tšiljo saare lähedal. hetkel on üksteist inimest surma saanud erinevatest Euroopa liikmesriikidest, aga kuna osa inimesi on veel kadunud, võib ohvrite arv kasvada. aitäh, härra Morganti! Äh, presiidium ja juhatus ja kõik äh, saadikud toetavad teid ning ma teen ettepaneku, et me tõepoolest äh, tõuseme minut, leinaminutiks